Mahmoud Abbas, president de la... Mahmoud Abbas, Palestiina omavalitsuse president. liebe Kolleginnen kallid kolleegid, austatud daamid ja härrad, täna on meil suur au tervitada siin äh, president Mahmoud Abbasi. austatud härra Abbas, ma tahaksin teid veel kord siiralt tänada selle eest, et te võtsite vastu Euroopa Parlamendi küllakutse. ma tervitan teid soojalt meie kojas. Die guten Beziehungen head suhted Palestiinaga on Euroopa Liidu jaoks väga suure tähtsusega. Euroopa Liit on Palestiina olulisem äh, finants, majanduspartner äh, ja olulisem partner humanitaartegevuses äh, ja Palestiina saatus on ka meie jaoks moraalseks, moraalselt tähtis teile on antud väga oluline ülesanne, härra Abbas, vabaduse eest võidelda ja Palestiina vabaduse tunnustamine on teie eesmärgiks. Madriidi eh, rahukokkuleppe, Oslo kokkulepete järel olete te täna eh, selle rahuprotsessi suur verstapost. härra president, eh, teie tänane kohalolek meie saalis äh, on pärast eile aset leidnud Iisraeli presidendi pöördumist meie kojas väga selge sõnum selle kohta, kui oluliseks peame me kõik äh, Iisraeli ja Palestiina rahuprotsessi ja et lootused selle osas on elus. Äh, Euroopa Liidu komisjoni asepresidenti ja meie kõrget esindajat välisasjades, äh, proua Mogherinit tahaksin samuti siin saalis tänada, tervitada Euroopa Parlament äh, toetas septembris kaks tuhat viisteist kahe riigi lahendust äh, kuuekümne seitsmenda aasta äh, piiride kohaselt, kus pealinnaks on mõlemale riigile Jeruusalemm. see kahe riigi lahendus peab tagama turvalise Iisraeli riigi, seda ma rõhutasin eile, ja teiseks riigiks peab olema sõltumatu, iseseisev, elujõuline äh, riik Palestiina, ma tahaksin rõhutada vaba ja rahumeelne ja need kaks riiki peavad teineteise kõrval rahumeelselt eksisteerima, kuid selleks peab kõigepealt lõppema vägivald. mitte ükski poliitiline eesmärk ei saa öö, äh, pimedat viha, viha õhutamist või terrorismi õigustada. Euroopa Parlament äh, ei ole mitte esimest korda mõistnud hukka Iisraeli asunduste laienemist äh, ega ka militaristlike rünnakute, äh, militaristlike rühmituste rünnakuid Iisraeli suunas. Ähm, me ei ole üles kutsunud, me oleme kutsunud juba mitu korda Gaza sektoris rahu sõlmimisele ja Palestiina kogukonna kaitsmisele. seda oleme teinud mitmes resolutsioonis. empaatia, et äh, soovime nii Palestiina rahva kui ka Palestiina ja Iisraeli vahelistes suhetes, see on äh, lahutamatu osa rahuprotsessist, mida te kindlasti toetate. ma tervitan teid veel kord kõikide kolleegide nimel Euroopa Parlamendis, tere tulemast ja annan teile hea meelega Äh, võimaluse sõnavõtuks. بسم الله الرحمن الرحيم Allahi kõige vägevama ja armulisema nimel